päädib eduga. tänan. suur aitäh teile kõigile, see päevakorrapunkt on nüüd lõppenud. nüüd algab komisjoni infotund ja vabandan jällegi juba ette selle eest, et me nii hilja peale oleme jäänud, aga peame lõpetama kell pool üheksa Äh, ilmselt jõuame ühele poole prioriteetküsimustega, alustades härra Paletskisega, siis härra Eilwood, Ward ja siis äh, proua McGinnesi küsimus, siis tulevad küsimused härra Andorile, härra Piilpalkile ja proua Hedegaardile. võib-olla üks küsimus igaühele. esimene küsimus kui nõukogu on valmis, on küsimus number kuusteist. minu küsimus äh, puudutab seda, et äh, infotund pidi algama kell seitse, kas äh, sellest ma pean järeldama, et minu küsimus nõukogule, küsimus komisjonile ei ei jõuagi nendeni. jah, kui ma alustasin, siis äh, me olime juba päris palju maha jäänud. aga teie, on lootust, et teie küsimuseni siiski jõutakse. nii et härra De Hucht, vastus küsimusele number kuusteist, palun. Mr Pelekis question, jah yeah,, number sixteen. härra Peleskise küsimus, palun jaa, ta on tegelikult Uh, uh, suur tänu härra president võtan selle küsimuse volinik Göttingerilt üle tema vastas et ta avalikud konsultatsioonid on toimunud veebilehel märtsist maini kahe tuhande kümnendal aastal kokku kokku äh, vastati viis, viiesaja kümnel korral, konsulteeriti erinevate sihtgruppidega, konsulteeriti äh, raportite e, e-kirjade kaudu, üldiselt on Euroopa kodanikud selle poolt, et ühenduse õigustik oleks siduv, äh, see tagab riigi sekkumise, turvalisuse ja nii edasi. see raport kokkuvõttev raport on veeb, eh, komisjoni veebilehel avaldatud. otsused tehakse Euratomi le, eh, lepingu peatüki kolm alusel, mis puudutab turvalisust, selle alusel luuakse ühenduse raamistik, mis tagab jätkusuutliku radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja säilitava, säilitamise välti-, vältides tule, liigset äh, koormust tulevastele põlvedele. samuti tuleb arvestada keskkonnanõudmistega. liikmesriigid vastutavad ise oma kasutatud radioaktiivsete jäätmete käitlemise eest. suur tänu, härra Paletskis, kolmkümmend sekundit teile täiendavaks küsimuseks. härra president, suur tänu vastuse eest, aga see ei olnud eriti täpne. Euroopa Liidu keskkonnanõudmised peaksid selles valdkonnas palju kõrgemad olema. seetõttu tahan küsida. mõistan, et selle valdkonna vastutav volinik pole kohal, aga ikkagi, millised on finantseerimisplaanid komisjoni poolt? kas finantsid on piisavad selleks, et teha, et ellu viia need otsused, mis kaitsevad keskkonda. suur tänu. proua Tikau. suur tänu, härra president. radioaktiivsete jäätmete käitlemine ja nende säilitamine peab toimuma äärmise tähelepanelikkusega ja seetõttu peavad vastutama nii regiooni kui ka kohalikud omavalitsused, aga milline roll tegelikult selles protsessis kohalikule omavalitsusele antakse? Palete Kuht vastab tegelikult volinik Oettingeri eest, aga kui te soovite, siis palun vastake jah, ma vähemalt proovin mitte rumalusi siin rääkida, aga tõesti lisaküsimusele austatud härra Paletskiselt tahaksin vastata järgmiselt. finantseerimine, nii palju kui mina tean, jääb liikmesriikide vastutusalasse. Euroopa Liit lihtsalt annab juriidilise raamistiku. mina eeldaksin, et finantseerimise eest vastutavad ikkagi liikmesriigid kui just õigusaktides ja ei ole sätestatud teisiti ja kui eelarve pädevad asutused ei otsusta teisiti kui näiteks lubasid hakkab andma kohalik omavalitsus, siis äh, muidugi kaasatakse kohalikud omavalitsused ka jäätmete käitlemise protsessi, aga kindlasti on näiteks ehituslubade andmine kohalikul äh, tas-, kohaliku tasandi pädevus. kõik see tuleb lahendada õigusaktidega, mille projektid me teile ka varsti esitame. tänan. ja nüüd härra Tõut. vastus num-, küsimusele number seitseteist Liia Meilvoldilt. suur tänu komisjon võtab lastetöö küsimust väga tõsiselt. juunis teavitas ILO et äh, maailmas töötab kakssada miljonit last, samal ajal peaksid nad hoopis koolist käima. tähtis on mõista, et ainult viis protsenti nendest lastest töötavad ekspordile orienteeritud sektorites, ILO andmete järgi töötab enamus nendest naturaalmajanduses, kodutöödel, Euroopa Liidu vastav poliitika peab olema suunatud eelkõige lastetöö põhjustele. komisjon on vastu võtnud lastetööd käsitleva vastava dokumendi, neljateistkümnendal juunil kiitis sellega nõukogu heaks. selles dokumendis on kajastatud komisjoni töökava edasi, edasised sammud. eesmärk on lastetöö kõige halvemate vormide kaotamine aastaks kaks tuhat kuusteist ja muidugi lõppude lõpuks lõpetada laste kasutamine tööjõuna üldse. samuti on välja kavandatud ettevõtete ja sotsiaalsektorite koostöö vähendamaks naiste ekspla-, äh, vabandust, laste ekspluateerimist. samuti tuleb tõstatada eh, vastav küsimus ka seoses inimõiguse, eh, eh, inimõiguste alaste dokumentidega Euroopa Liidus may require that child and forced labour not be used in the production of et laste tööjõudu ei tohiks kasutada, kasutada tootmises. aitäh, järg-, esiteks härra Aylward kolmkümmend sekundit, siis härra Rüübik ja siis härra volinik. aitäh, härra president, laste tööaktivistid ja äh, valitsusvälised organisatsioonid on juba tükk aega rääkinud sellest, et need teemad tuleks sisse tuua arengupoliitikatesse, mitte aga käsitleda neid eraldi küsimusena, nagu seda hetkel tehakse. millise progressi on komisjon teinud siin valdkonnas ja kas neil on mingeid konkreetseid poliitikaid paigas, et äh, töötavad lapsed äh, haridussüsteemi tuua või taastuua? härra Rüübik, palun. härra volinik, äh, minu küsimus on järgnev. WTO läbirääkimistel, kas oleks võimalik alustada diskussiooni nii, et äh, meil oleks head märgistused, rahvusvaheline kaubandus FKD-ga e just konkreetsemalt, et tarbijatel oleks garantii tunnustatud registreeritud organisatsioonilt, et need tooted on toodetud ilma lapstööjõudu kasutamata. ma arvan, et see peaks olema vabatahtlik meede, millest oleks kiiresti kasu. aitäh, härra volinik, kas te vastaksite? mis puudutab lisaküsimust härra Aylwardilt, siis siin lisan, et äh, kaheksa ILO võtmekonventsiooni äh, austamine, mis äh, Äh, on töö äh, aluseks on, need on oluline osa äh, Euroopa Liidu tööjõupoliitikas ja see puudutab ka kahepoolseid kokkuleppeid. konventsioon kolm üks kaheksa miinimumvanuse osas ja kolm kaheksa kaks laps, lapse tööjõu kõige hullemate vormide osas. viimased kokkulepped puudutavad sätteid äh, selleks, et sinna saaks kaasata valitsusväliseid organisatsioone, sotsiaalpartnereid edasi ja et sõltumatult vaadataks need asjad üle ning tehtaks soovitusi. meie poliitika äh, siin me paneme näiteks paika kaubanduseelistused, äh, neid saab tagasi võtta, me saame siin samme ette võtta, aga arvestades, et äh, ainult väga väike osa äh, lastest äh, töötavad ekspordiorienteeritud ettevõtetes, et me peaksime tegutsema ennetavalt, äh, panema paika mudelid, projektid, meil on mitmeid projekte riikidega, nagu näiteks India, kus me hoolitseme laste eest ning kindlustame, et nad saaksid hariduse mis puudutab lisaküsimust, mille, mis esitati FKE-de koha pealt, jah, need projektid, isegi kui eh, nad on vabatahtlikud, saavad päris palju kaasa aidata, aga nagu ma ütlesin oma esialgses vastuses, eh, saime me aru, et ka paljud eh, FKE-d on valmis sellist tüüpi projektides osa võtma ja need asjad ka praktikasse viima, nii et laste tööjõud ei saa olla osaks tarneahelast. suur aitäh härra volinik ja nüüd me jätkame küsimusega kaheksateist proua Mikinnaselt. kui te olete valmis, härra volinik, siis ootame teie vastust. aitäh, härra president teatis kolmekümnendast juunist, et suurendada majanduspoliitika paremat koordineerimist, stabiilsuse, elavdada majanduskasvu, luua enam töökohti Äh, see toob välja konkreetsed vahendid, kuidas suurendada majanduspoliitika koordineerimist, me paneme ette tõhusama kontrollimehhanismi, mis parandaks rahanduslikku kontrolli, äh, makromajanduslikke tasakaalutusi ja et äh, äh, äh, meie ettepanekud on nõukogus hästi et-, vastu võetud äh, ja ka parlamendis ning meedias ja ülemkogu järeldused annavad selge toetuse meie ettepanekutele ja julgustavad meil äh, jätkama tööd parema majanduse ja juhtimise osas Euroopas nii kiiresti kui võimalik. komisjon võtab vastu vajalikud äh, seadusandvad ettepanekud sel kuul ja kui on nõukogu ja parlamendi toetus, siis me saame võtta vastu vastavad seadused ja need ettepanekud äh, saavad tegelikkuseks nii kiiresti kui võimalik. seadusandliku paketi käigus paneme paika uued sanktsioonid ja stiimulid, et tugevdatakse äh, rahandusreegleid, on, see on kesksel kohal, see on oluline teema, mida arutatakse ka rakkerühmas. Äh, kolmekümnenda juuni teates on välja toodud, et meie esi, ettepanek esimesest etapist pakub välja uued sanktsioonid kuueteistkümnele eurovaldkonna, europiirkonna riigile, mis põhineb artiklil art kakskümmend kuus ja esimesed ennetavad ja korrektiivsed osad stabiilsuskasvupaktist. see peegeldab suuremat omavahel koostööd. Need sanktsioonid on täiendavaks nendel, mis stabiilsuse kasvupaktis juba on, et saaks sekkuda kõige varasemas etapis äh, ja automaatsemalt. et parandada nõuetele äh, vastavust kõigis äh, liikmesriikides, tuleks teises etapis siis see võimalus peatada eraldised Euroopa Liidu eelarvest. see puudutaks kulutusi, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, ühtse põllumajanduspoliitikaga ja kalandusfondidega. seega on meie eesmärgiks kasutada Euroopa Liidu Äh, eelarvet lisavahendina, et äh, tugevdada äh, vastavust stabiilsuse kasvupakti nõuetele. aitäh, proua McInnes kõigepealt, palun. aitäh, president, aitäh, komisjon selle küllaltki üldise vastuse eest, jah, teadusest ma lugesin isegi neid äh, üksikasju, aga minu küsimus oli konkreetsem. kodanikud lugesid võimalusest, et äh, nähakse ette sanktsioonid. kuidas te saate karistada riike ilma, et ei karistaks kodanikke, see oli minu küsimuse keskmes. kui äh, lõpetate äh, eelarveeraldiste eraldamise liik-, liikmesriikidele, siis kes on need, kes ähm, selle tagajärjel kannatavad, ma tahan sellele küsimusele selget vastust täna siin proua mm, Haley, ma nõustun, et meil on vaja ühiseid reegleid, aga stabiilsuse kasvupakt loodi hoopis teisel alal ja need tingimused, ähm, neid täna ei eksisteeri. Ähm, mõned riigid, mõnedel riikidel läheb väga hästi, aga teistel riikidel, nagu minu riigil, ei lähe nii hästi. me räägime siin sanktsioonidest, nii nagu minu kolleeg proua McInnes ütles, need mõjutavad ju kodanikke ja mina ei usu, et see oleks õige viis, kuidas komisjon võiks äh, käituda olukorras, kus mõned riigid on majandusliku kogukumise lävel. aitäh, volinik, palun vastata. jah, ma olen valmis vastama isegi äh, veel siin hilisel õhtusel ajal. jah, äh, see on oluline tehniline küsimus. mis puudutab mitmeaastaseid programme, siis äh, eelarveeraldiste peatamine ei mm, oma kohest mõju, kuna maksed võib jätkuvalt teha, selleks on ette nähtud kaheaastane protsess. ja see puudutab mitmeaastaseid programme ja annab piisava aja kõnealustele riikidele selleks, et korrigeerivaid meetmeid tarvitusele võtta kooskõlas nõukogus kokku lepitud eesmärkidega ja üle, ülemäärase eelarve puudujäägi nõuetega täielik äh, maksetest ilmajäämine äh, leiab aset ainult juhul, kui liikmesriik täielikult keeldub äh, reegleid täitmast. see uus sanktsioonide mehhanism peaks välistama sellise olukorra, kus maksete vähendamine vähendaks toetusi tootjatele sanktsioonide mehhanismi ülesehitus ähm, peab vastama kõikidele välja pakutud nõuetele. Uh, palju tänu, härra De Kuht! Eh, lühidate ja selgitavate vastuste eest ja läheme edasi küsimuste juurde, mis on esitatud volinik Andorile. kui te olete valmis, siis võtame ette küsimuse number üheksateist. küsimuse on esitanud proua Blinkevitš-Jute nagu ma olen juba siin varem öelnud, kallid kolleegid, me oleme siin suure ajalise surve all täna, me püüame küll läbi võtta nii palju küsimusi kui võimalik ja seetõttu palun kõigil, kes sõna võtavad, teha seda lühidalt. nüüd küsimus number üheksateist, sõna on volinik Andoril. president, austatud president, austatud parlamendiliikmed, viimasel aastakümnel on tugevalt pensionisüsteeme reformitud ja see töö enamikus liikmesriikides jätkub. komisjon teostab, teostab järelevalvet ja hindab avatud koordinatsioonimeetodi raamel pensionireforme liikmesriikides selleks, et pensionid oleks piisavad, jätkusuutlikud, kaasaegsed ning läbipaistvad. praegune töö selleks, et teostada järelevalvet Euroopa Liidu pensionisüsteemide ja reformide osas hõlmab eh, eh, eh, poliitika ülevaatamist Sotsiaalpoliitika Komitee ja Majanduspoliitika Komitee raames, võetakse arvesse mm, pensionireformides toimunu viimase kümne aasta jooksul ning edu, mis on saavutatud ka kriisi käigus, kus on tekkinud suuremaid väljakutseid tagamaks pensionid, samas kus tööpuudus kasvab, töö ja majandus ei kasva ja elanikkond vananeb vahearuanne tuli välja juunikuus ning lõplik äh, aruanne peaks äh, tulema välja aasta lõpuks. komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega terves reas küsimustes, mis on seotud pensionisüsteemidega, pensionireformiga näiteks. iga-aastased ühised aruanded ja äh, vastastikused ekspertide hinnangud on loodud selleks, et pöörata tähelepanu konkreetselt konkreetsete liikmesriikide küsimustele Äh, meil on saavutatud ka e-, edu, liikmesriigid üheskoos komisjoniga on välja töötanud terve rea indikaatoreid, mis äh, on seotud äh, sotsiaalmajanduse aspektidega. Neid kasutatakse selleks, et hinna sotsiaalkaitse ja pensionisüsteemide piisavust ja jätkusuutlikkust. pensionireform peab jätkuvalt tuginema sellistel põhimõtetel, mis taganeb pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse piisavuse ning mida ei viidaks ellu äh, Äh, äh, vanurite ja sotsiaalselt kõige haavatavamate arvel. möödunud septembrikuus ütles president Barroso, et me peame tagama selle, et pensionid tõesti äh, vastaks, vastaksid nõuetele selleks, et nad maksimaalselt aitaksid toetada pensionäre ning haavatavaid, sotsiaalselt haavatavaid elanikkonnarühmi, et me saaksime üle vaesusest eh, ning et oleks tagatud eh, piisavad vahendid eh, pensionäridele, võttes arvesse probleeme praegu pensionisüsteemidega ning ehm, sellega, et tuleb makse tõsta, leitakse, et rohkem inimesi peaks kauem töötama selleks, et tagada nii pensionite piisavuse kui ka jätkusuutlikkuse komisjon on alati rõhutanud, et pensionireformid äh, on olulised, aga sellest ainult ei piisa. Äh, töötajatele tuleb luua tingimused selleks, et nad saaksid teha rohkem ja pikemalt tööd, selleks et saada äh, piisavat pensionit. selleks tuleb lõpetada diskrimineerimine vanemate töötajate vahel, pakkuda tooli, koolitust ja oskuste täiendamist karjääri jooksul kohandada tööturu nõudmisi töötajate erinevate eluetappide käigus, parandada töö, tervishoidu ja ohutust. siin on vaja veel teha suuri jõupingutusi. Euroopa Liidu strateegia kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on sellele kõigele tähelepanu pööranud. me loodame, et liikmesriigid ka oma esimestes reformiprogrammides pööravad nendele küsimustele väga suurt tähelepanu siin tuleb tähelepanu pöörata nii poliitika koordineerimisele kui selle ellurakendamisele Äh, tuleb õppida vigadest, äh, mis on tehtud ka majanduskriisi käigus, äh, meie pensionide roheline raamat, mis tuli välja juulis, on avanud laia konsultatsiooni komisjoni poolt selles osas, kuidas pensionisüsteeme tuleb arendada selleks, et pensionisüsteemid oleksid piisavad, jätkusuutlikud ja nii-öelda ohutud. loomulikult pensionisüsteem on laias laastus liikmesriikide pädevuses, komisjon püüab anda oma panuse Euroopa tasandil selleks, et omapoolne lisandväärtus juurde anda. me vaatame võimalusi, kuidas toetada liikmesriike selleks, et nad saaksid kohandada oma poliitikat, tagamaks pensionite süsteem, mis on piisav tulevikuks ja et äh, pensionisüsteemid oleksid ka tulevikus töökindlamad. roheline raamat äh, avab võimalused äh, kõigil nendel osaleda, kes on huvitatud pensionisüsteemidest sealhulgas ka äh, hõlmatakse tööandjad, ametiühingud ja loomulikult on teretulnud kõik ettepanekud Euroopa Parlamendi poolt. see tagab selle, et äh, kõik välja pakutud meetmed on tõhusad, proportsionaalsed ja võtavad täielikult arvesse äh, lähimuspõhimõtet. aitäh. ma annan sõna küsimuse esitajale, aga ma täiendavaid küsimusi Eh, küsimu-, täiendavateks küsimusteks ei, ei anna võimalusi. ka nüüd küsimuse esitajale täiendava küsimuse esitamise võimalus. aitäh vastuse eest, aga tegelikult see, mida ma tahtsin teie käest kuulda, oli see, et milliseid meetmeid kavatseb kasutusele võtta komisjon selleks, et tagada vanemate inimeste tööhõive. rohelises raamatus, millest te rääkisite, mm, mainitakse seda, et äh, vajalik on ähm, pikendada pensioniiga, äh, võttes arvesse demograafilist olukorda Euroopa Liidus. Äh, kas teil on ka äh, konkreetseid meetmeid välja töötatud vanematele inimestele? pensioniea tõstmine mm, on, on tegelikult ohtlik. aitäh, volinik, palun, ja nii lühidalt kui võimalik. üheks põhiliseks jätkutegevuseks pärast rohelist raamatut on eh, töötada välja strateegia, mida valmistatakse praegu ette ja ka demograafiliste aspektide osas jätkatakse tööd paralleelselt. Eh, me pöörame tähelepanu ka aktiivsele vananemis, eh, vananemisele selleks, et kaasata rohkem ja aktiivsemalt vanemaid inimesi, me vaatame, mida on vaja teha selleks, et tagada elukestev õpe ning samuti selleks, et tagada äh, nii-öelda hea tervis, kuna kõik need on need faktorid, mis äh, mängivad oma rolli selleks, et äh, tagada tööhõivet ja võimaldada ka vanematel inimestel tööd teha. aga nüüd küsimus number kakskümmend, küsimuse esitaja on härra Papa-Nikolau ja maksimum kaks küsimust nii et äh, kõigepealt äh, küsimus number kakskümmend, volinik, kas te olete valmis vastama härra Papa-Nikolau küsimusele, mis puudutab uusi töö, tööhõive tingimusi ja nende mõju noortele? president, austatud parlamendiliikmed, see memorandum, millele äh, kirjutasid alla Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Keskpank ja Kreeka pank ja Kreeka valitsus, sätestab, et riskigruppidele kehtestatakse minimaalne töötasu, see, need riskigrupid on noored, tähtis on luua töökohti nendele elanikkonnarühmadele, kes, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ilmajäämine töökohast. Kreeka valitsus on otsustanud minimaalpalgast äh, väiksema palga rakendada, seda on otsustanud ka Suurbritannia, Iirimaa, Belgia ja mitmed teised liikmesriigid. miinimumpalga sisseviimine on suunatud sellele, et, et vaesust vähendada, aga loomulikult liiga kõrge, kõrged miinimumpalgad tekitavad uuesti takistusi tööturule tulemisel ning noori tuleb aidata loomulikult tööturule tulekul kahe, viieteist kuni kahekümne üheksa aastate seas oli äh, tööpuudus keskmiselt Euroopa Liidus kolmteist koma kaheksa protsenti, üldine tööpuudus oli üheksateist koma kaheksa protsenti, loodame, et see väheneb, pikaajaline töötus on Kreekas palju, äh, palju suurem ka kui teistes liikmesriikides, see näitab, et tööturule naasmine on väga keeruline Kreeka peab leidma erakorralise vastuse kriitilisele olukorrale. Äh, madalad palgad kehtestatakse kolmeks aastaks selle, nende gruppide jaoks, kes on, äh, kellel on raske tööturul tulla, noored ja pikaajalised töötud, aga loomulikult jääb ka Kreeka jaoks kvaliteetsete töökohtade loomine prioriteediks, nii nagu ka täna suuniste arutelul välja tuli. Euroopa Komisjon on selle poolt et tööturumeetmeid rakendataks segmentide kaupa, nii et äh, sotsiaalset ühtekuuluvust suurendada ja äh, jätkusuutlikku tööhõivet tagada. seda äh, aitavad tagada ka Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, prioriteet on loomulikult noored naised ja pikaajalised töötud ning teised haavatavad grupid, väga oluline on siinkohal personalise-, individuaalne tööturuteenus, abi, toetus, ümberõpe, professionaalne liikumine ja nii edasi. vastastikuse teenuse mõistmise memorandumis on öeldud ka, et tuleb sotsiaalset ühtekuuluvust tõsta investeeringute ja kasvuprojektidega. suur tänu, härra Papa-Nikolau, härra Krooli ja siis volinik kaks minutit. täiendavaid küsimusi ei saa võtta. kahju, vabandan. suur tänu, härra volinik, teie vastu, vastuse eest. ma ei mõistnud tegelikult täpselt, mida siis ette nähakse kas te rääkisite komisjoni visioonist või, või on selle otsuse teinud Kreeka valitsus? kui me räägime nendest alandatud palkadest esimese töökoha puhul. kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani on selge see, et tööpuudus kasvab pea, pea igal pool ja kõikides vanusegruppides. aga see ei aita noori, mida siis teha? kuidas saavutada neid eesmärke, mis on Euroopa Liidul vastu võetud kui, kui tingimused ei muutu. suur tänu, härra Krooli, üks minut. suur tänu, härra president. komisjonil tahaksin öelda, et arvestades uusi väljakutseid ja, ja arvestades eriti noorte tööle ja, ja koolitusele ligipääsul, on meil vaja uusi algatusi, just nende sihtrühmade jaoks. ma ei näe, kuidas kasutat-, on ette nähtud sotsiaalseid võrgustikke ja internetti selleks, et noored saaksid ise oma ideid esitada, et otsida tööd ja nii edasi. mida on komisjon selles suhtes ette näinud? kaks minutit, palun, härra volinik, mitte rohkem. volinikul ei ole mikrofoni Uh, like just... tahaksin presidendi hommikusele kõnele viidata, kus ta tõi esile uusi mõtteid äh, oskuste arendamiseks, tööjõu liikumise edendamiseks, just selleks, et noored sellest kasu saaks. meil on mitmesuguseid kavasid, äh, noored liikumas, on uus algatus, mis ei puuduta lihtsalt liikuvust, vaid just äh, noori ja noorte tööhõivet ja ma usun, et äh, ka Kreeka saab sellest kasu. suur tänu. härra Crowley, teie kirja, teie küsimusele vastatakse täielikult ja kirjalikult raportit ei ole, järgmine küsimus number kakskümmend kolm, Gay Mitchellilt aastatuhande arengu eesmärgid. ja see läheb volinik Piivalksile. ja kui ta on koha sisse võtnud, siis anname talle sõna täpseks vastuseks suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed. milleeniumi arengu eesmärgide saavutamiseni on jäänud ainult viis aastat aega ja komisjon usub, et me saavutame oma eesmärgid. rahvusvaheline üldsus peab üles näitama poliitilist pühendumist, ellu viima vajalikud poliitikad, astuma konkreetseid samme õppides ka tehtud vigadest ning äh, peab ütlema, et paljud riigid on juba edasi läinud äh, aastatuhande arengueesmärkide saavutamise suunas, ilmselt või äh, võidakse ka lõppeesmärgid saavutada, aga muidugi paljudel riikidel on raskusi. tuhande, kahe tuhande kümnendal aastal toimub ÜRO vastav istung, seal arutatakse suuri väljakutseid, arutatakse mitte ainult kahe tuhandendal aastal antud äh, lubadusi, vaid ka võimalikke samme, mis aitaksid järgmise viie aasta jooksul saavutada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eesmärgid. Nende eesmärkide saavutamine on eelkõige iga osalisriigi vastutusalas, iga riik vastutab ametliku arenguabi eest ja Euroopa Liit on maailmas suurim doonor selles valdkonnas, annab eeskuju ka teistele partneritele. Euroopa Komisjon on andnud lubadusi, kuid ainult vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikide konkreetsetele lubadustele ja sammudele, mis äh, kavatsetakse ette võtta aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist. tegevus puudutab äh, Euroopa ÜRO tippkohtumisel arutatavaid samme ning ka samme, mis kavatsetakse edaspidi võtta. Euroopa Komisjon on üle kinnitanud oma soovi saavutada milleeniumi arengu eesmärgid ning eh, liikmesriigid esitavad nõukogule igal aastal vastavaid aruandeid oma saavutustest, komisjon eh, analüüsib ka iga aasta oma tegevust, Euroopa Liidu tegevust tervikuna, Euroopa Liit võib julgelt üle korrata oma pühendumise nendele liik-, äh, eesmärkidele, iseäranis selle, et kavatsetakse eraldada null koma seitse protsenti RKT-st arengu abiks. suur tänu äh, komis-, äh, volinikule vastuse eest, aga väga oluline on ka rahvale teatada, millist edu on saavutatud arenguabi andmisel. me teame samas ka, et RKT langeb ja osamaksed arenguabisse vähenevad, seetõttu kannatab arengu, kannatavad argemaad veelgi rohkem, kas te kavatsete selles, sellel teemal ka sõna võtta ÜRO-s? rahva toetus on eriti oluline ja loomulikult äh, kogu arenguabi vastutustundlik eraldamine on äh, väga tähtis ja komisjon püüab tõesti teavitada rahvast ka sellest, mida me oleme saavutanud arenguabiga. RKT tõesti alaneb, äh, äh, raha hulk arenguabile väheneb tervikuna või vähemalt mõnedes liikmesriikides praegus, praegusel hetkel eraldame me null koma seitse prot-, neli protsenti RKT-st, aga me soovime saavutada null koma seitset protsenti ja komisjon rõhutab, et me ei pea absoluutarvudes ega suhtarvetes lihtsalt lubaduste pärast tõstma, me oleme andnud lubaduse ametlikult ka abi anda arenguriikidele, see on kõige tähtsam suur tänu, nüüd on härra Kallakärv saabunud. kas te, härra volinik, vastaksite ka nüüd küsimusele kakskümmend kaks, mis puudutab Euroopa Liidu ja Aafrika eelseisvat tippkohtumist? jah üks hetk, vabandage. poliitilised teemad mis tõstatatakse eeloleval Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumisel, on ette valmistatud teiste institutsioonidega äh, ja koostöös ja, ja vastavalt Lissaboni lepingule äh, Euroopa Liidu Aafrika ühistrateegia mängib kindlasti eeloleval tippkohtumisel oli, olulist rolli. tegemist on juba kolmanda tippkohtumisega see toimub kahe tuhande kümnenda aasta novembri lõpus Liibüas, seal määratakse kindlaks täpsemad tingimused tehniliseks koostööks Euroopa Liidu ja Aafrika vahel eelolevatel aastatel. iseäranis tuleb kokku leppida töömeetodites ning uue ühistrateegia sisus ja, ja tööplaanides aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist tähtis on ka meeles pidada, et kahe tuhande seitsmenda aasta Lissaboni tippkohtumine oli tähtis selleks, et uuele tasemele viia Euroopa Liidu Aafrika suhteid, et koostöö toimuks võrdsete partnerite vahel ning selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi. sisus detailidesse laskudes tahaks Euroopa Komisjon näha, et tippkohtumisel räägitaks ka investeeringutest, mis tagavad töökohtade loomise, see on oluline Euroopa Liidule kui Aafrikale. me sooviksime näha, et kõik liidrid arutavad, kuidas majanduskasvu suurendada energeetikas, energiatõhususes, e, erasektori arendamises, kaubavahetuses, põllumajanduses ning toiduohutuses, keskkonnakaitses, iseäranis kesk-, keskendudes kliimamuutustele, elurikkuse kaitsele ülioluline on ka rahu tagamine ja julgeolek, arvestades igasuguseid kriise, võitlust terrorismiga, piraatlusega ja rahvusvahelise kuritegevusega ning nende seostega inimõigustega. mõne, mõlema kontinendi liidrid peaksid konkreetsetes eesmärkides kokku leppima ja need eesmärgid peaksid jõudma nii meediasse kui kõikide kodanikeni. tuleb jagada ka oma arvamusi ja seisukohti külaskäikudel parlamenti, võttes ühendust erasektori ja vabaühendustega komisjon kavatseb ühendust võtta ka Aafrika kontinendi teaduskeskustega, kohalike omavalitsustega, regioonidega tippkohtumine kulmineerub poliitilise deklaratsiooniga või siis liikmesriikide ja valitsusjuhtide, riigipeade mm, ühisdeklaratsiooniga. suur tänu. täiendav küsimus, suur tänu. väga tähtis äh, tippkohtumine seisab ees ja mul on hea meel kuulda volinikult, et need teemad, mis tõstatatakse, olgu siis äh, majanduskasv, investeeringud, keskkond, äh, rahu või julgeolek on, on kõik tähtsal kohal, aga oluline on ka see, et soovitakse konkreetseid tulemusi saavutada. nüüd ma esitaksin teile küsimuse. või tahaksin paluda teid, et te kasutaksite kõiki võimalusi äh, oma ametis, et südamele panna liikmesriikidele, et nüüd majanduslanguse ajal oleks väga lihtne vähendada arenguabi, aga konkreetsed tulemused tuleb siiski saavutada, suur tänu. härra volinik, palun tehke lühidalt. minu töö on tõesti liikmesriike julgustada eh, andma arenguabi ja, ja täiel määral osaleda selles protsessis. me oleme suurim doonor niikuinii, ilma selleta oleks palju rohkem maailmas vaesust ja ebastabiilsust, see tähendab seda, et meie arenguabi on tähtis, nii nagu ka täna siinsamas auditooriumis väitis Mali Vabariigi president. suur tänu, nii nagu ma ka algusel ütlesin, me võtame iga teema kohta ainult kaks küsimust, Lawrence Ledford ja härra Posselt saavad vastused kirjalikult, sest meil on vähe aega ja nüüd läheme edasi proua Hedegaardi küsimusega. esimene küsimus on proua Tikau küsimus number kakskümmend kuus. aga palun võtame sõna nii lühidalt kui võimalik, kõik kolleegid. sõna on proua Hedegaardil. suur aitäh! aastal kaks tuhat seitse ja aasta kaks kaks tuhat seitse alguses viis komisjon läbi sügavuti uurimuse põua ja veepuuduse kohta Euroopa Liidus ja selle hinnangu järel, hindamise järel eh, esitas komisjon esialgsed poliitikavariandid, et suurendada vee tõhusust, vee säästmist ja see oli teatises, eh, mis puudutas veepuuduse ja põua küsimusi Euroopa Liidus ja see avaldati aastal kaks tuhat seitse juulis seitse poliitika varianti tuvastati selleks, et toime tulla veepuuduse ja põua küsimustega. Äh, õige hind veele, äh, vee rahastamise tõhusam eraldamine, äh, põuariski haldamise parandamine, lisa veetorne infrastruktuurid, vee säästmise tugevdamine Euroopas ja see, kuidas parandada teadmiste ja andmete kogumist, need olid need seitse elementi. Põhinedes infol, mis tuli liikmesriikidelt ja omaenda uurimisel, valmistab komisjon ette iga-aastased jätkuraportid, mis vaatab, kuidas neid variante on kasutatud igal pool Euroopa Liidus. komisjon rakendab ka valget raamatut kliimamuutustega kohanemine Euroopa äh, tegevusraamistiku suunas, ja meil on ka teatis selle kohta, kuidas võtme Euroopa Liidu poliitikaid paremini massides viia. komisjon kavatseb aastaks kaks tuhat kaksteist ka välja anda kava Euroopa veevarude jaoks, mis põhineb vee raamdirektiivi rakendamise ülevaatamisel, vee puuduse põuapoliitika ülevaatamisel ja äh, kliimamuutuste ning veevahendid, veevarude ülevaatamisel. selle kava ettevalmistamisel on komisjon algatamas mitmeid algatusi, kaasa arvatud pilootprojekt kõrbestumise kohta Euroopas ja rakendatakse Euroopa veevarude kasutamise poliitikat. põud, kõrbestumine, nendega tegeletavad ka meetmed, mis tulevad sektoraalpoliitikate kaudu, näiteks maaelu areng, ühtse põllumajanduspoliitikal ja loomulikult ka tegeletakse sellega ühtekuuluvuspoliitika kaudu. aitäh, proua Tikau, pool minutit. aitäh, härra president, proua volinik, võitlus kliimamuutuste vastu on Euroopa Liidu prioriteediks. kliimamuutuste mõjud on üha nähtavamad, seetõttu küsiksin järgnevat, mida teeb komisjon selleks, et Euroopa Liidu eelarve peegeldaks seda prioriteeti ja kuidas te kavatsete parandada vahearuannet äh, ja mitmeaastast finantsraamistikku selleks, et neid eesmärke saavutada? aitäh, üks mõtteid, mis meil on ja ma arvan, et ma juba mainisin seda ka oma kuulamisel jaanuaris, et äh, me üritame uude finantsraamistikku tuua süsteemi, kus toimub projektide kliimaalane hindamine, ehk siis kui Euroopa Liit näiteks panustab mingisugusesse infrastruktuuriprojekti, tohututesse ehitusprojektidesse, siis kas ei oleks hea, kui juba ehitamise faasis võtame arvesse need teadmised, mis meil on selle kohta, kuidas äh, Äh, veevarud käituvad ja kuidas äh, kliimamuutused meid mõjutavad, ehk siis meie prioriteediks on näha, kas on võimalik äh, kuidagi kliima seisukohast hinnata seda, kuidas me kulutame neid rahasid, nii et me toetaksime ainult selliseid projekti, mille puhul me teame, et kogu see info, mis meil juba on kohanemisnõuete kohta siin valdkonnas, seda võetakse arvesse, see on näiteks üks näide. hea küll. nüüd küsimused kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa härra Florentsilt ja härra Rodriguezelt. volinik, teil on sõna. aitäh ma arvan, et üritan vastata nendele kahele küsimusele korraga, need mõlemad puudutavad Cancuni strateegiat ma arvan, et eh, need, kes on siin, teavad väga hästi, et Euroopa Liidu eesmärgid kliimamuutuste osas on eh, ühtsed, see on eh, seaduslikult siduv kokkulepe, mis tahab hoida kliima temperatuuri kasvu vähem kui kaks kraadi. see oli meie jooneks Kopenhaagenis, see on endiselt meie jooneks ja Euroopa Liit on valmis Cancuni konverentsil novembris-detsembris sellised kokkulepped sõlmima. aga me peame ka tunnistama, et jällegi teised ilmselt ei ole valmis. Äh, tulin, ütlesin seda ka ministrite kohtumisel eelmisel nädalal, et tõenäoliselt asjad niimoodi olema saavad. ja me peame olema realistlikud ja ütlema, et samm-sammult lähenemine, mis äh, komisjon äh, märtsis välja pakkus, Äh, sellel on suur rahvusvaheline toetus äh, ja seda ka üritatakse, üritatakse nüüd järgida. küsimus on, mida see siis tähendab Cancuni puhul? mis tüüpi paketi osas on võimalik Cancunis kokkuleppele jõuda? meie arvates äh, peamiseks eesmärgiks peaksid olema mõned võtmearhitektuurilised küsimused ja äh, konkreetsete tegevuste alustamine ja Cancuni paketis võiks olla järgmised elemendid. esiteks äh, tuleks äh, ära kasutada need uued elemendid, äh, mille osas me Kopenhaagenis kokku leppisime. Äh, need, nendega tegeletakse ametlike läbirääkimiste käigus Cancunis. samuti on äärmiselt oluline saavutada suurt progressi heitmete vähenemise mõõtmises ja kinnitamises ja finantstoetuse osas siin. Need on võtmeelementideks. metsade kadumise vähendamine, Ehm, metsade hävinemine, nagu Kopenhaagenist välja tuli, siis see peaks olema samuti üks nendest asjadest, ehm, mis Cancuni paketis selgelt välja tulevad. Kopenhaagenis jõudsime sellele nii lähedale ja ma arvan, et ehm, me peame midagi ambitsioonikat saavutama metsanduse alal. tegevuse ja kohandamise raamistik ja samuti tehnoloogia koostöö, siin me üritame arendada strateegiat, Äh, kus see samuti võiks olla Cancuni otsuse osaks. Äh, on ka oluline progress finantsarhitektuuri osas, mis puudutab kiiret rahastamist, siis üks äh, määratlevaid küsimusi Cancuni jaoks on see, kas ülejäänud maailm näeb, et arenenud riigid hoiavad oma kohustustest kinni ka kiirema rahastamise korral, nüüd peame me aga üritama arutada pikaajalist arhitektuuri, kaasa arvatud rohelise kliimafondi paikapanemine. ja tahaksime ka näha, et tehakse äh, otsuseid uue süsinikuturu mehhanismide osas, et arendatakse jätkuvalt välja ülemaailmset äh, süsinikuturgu ja me samuti sooviksime näha äh, progressi, mis puudutab lennunduse ja merenduse heitmete vähendamist Äh, ja me äh, võime praegu endale võetud äh, kohustusi kasutada alusena edasiseks läbirääkimisteks. Cancunist peaks tulema tegevusele suunatud rahvusvaheline raamistik ja me näitame, et kui me sisu osas kokkuleppele jõuame, siis võiks olla järgmine aasta kergem tuleviku õiguslikus vormis kokkuleppele jõuda. aga igal juhul peame ennast väljendama selgelt, Cancuni tulemus peab olema tasakaalustatud ja sellel peame silmas seda, et Kyoto protokoll oma praeguses struktuuris üksi ei suuda äh, viia selleni, et me jääme alla kahe kraadi Euroopa seisukoht Kyoto koha pealt on selge, jah, me oleme avatud teisele kohustuste võtmise perioodile, aga teeme väga selgeks kõigile, et iseenesest ei muuda see eriti palju. meil peavad olema teatud tingimused, mis on sellega seotud või me muudame endale keerukamaks teistele survet avaldada tulevikus mingisuguseid kohustusi võtta. me peame nägema, et arenenud riigid võtavad võrdseid kohustusi, ka need riigid, kes ei ole Kyoto protokolli osalised, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, ja tõusnud majandused peavad ka olulisi samme ette võtma, nagu näiteks Hiina. on ka teisi tingimusi, eh, mis peavad täidetud saama selleks, et eh, teine kohustuste võtmise periood ette võtta. täna on Kyoto protokollis teatud äh, nõrkused, mis vähendavad selle keskkondliku usaldusväärsust ja sellega peab ka tegelema. näiteks äh, arenenud riikide metsanduse, raamatupidamissüsteemid, panganduse äh,, ülegipunktid ja nii edasi. muidu ei ole mingit äh, võimalustki, et äh, temperatuuri kasv jääb alla kahe kraadi täna näiteks äh, keelavad Kyoto reeglid äh, Euroopa Liidul äh, uusi sektoraalseid mehhanisme paika panna ja me peame samuti seda CDM-süsteemi moderniseerima. Need artiklid peaksid tulevikus muudetud saama ja me peame selgelt väljendama, et teist kohustuse võtmise perioodi ei saa tulla, kui need asjad korrigeeritud ei saa. praegu ütlen, et et äh, läbirääkimised ei ole tasakaalus. Kyoto jätkumise läbirääkimised on jõudnud tunduvalt kaugemale kui läbirääkimised äh, uute tegevuste osas Ameerika Ühendriikidelt ja tõusvatelt majandustelt ja me peame saavutama suurt progressi selle viimase osas, kui Cancun tahab olla edukas. ja kui me tahame saavutada mingit progressi, mis ei oleks lihtsalt sõnakõlks. oluline panus öö, äh, mida Euroopa Liit anda saab Cancunis, on anda eeskuju, me oleme kliimavastas võitlus, kliimamuutuste vastases võitluses esikohal, me oleme oma vähendamise äh, kohustusi seadusesse viima ja kui tingimused on õiged, siis oleme äh, valmis äh, tegutsema ka rahastamise osas, nii et meie ei ole probleemiks. siin küsiti minu käest ka selle kohta me oleme väga aktiivselt suhtlemas teiste riikidega, komisjon ja liikmesriikide diplomaatilised teenistused tegutsevad selle nimel, et äh, rohelise diplomaatia demarš, äh, võrgustik paika pandakse, et äh, tutvustada kolmandatele riikidele oma seisukohti ja meil igapäevaselt Euroopa Liidu delegatsioonide kaudu tegeleme selle teemaga ja ka parlamendi toetus on sellel tegevusel. Eh, delegatsiooni juhtide konverentsiga on mul olnud täna just hea diskussioon sel teemal ja parlamendil on samuti seetõttu hea võimalus parlament, teiste riikide parlamentide kaudu eh, nende asjadega tegeleda ja kui me saame teiste riiki, teised riigid endaga kaasa, siis meie positsioon on tugevam. aitäh, see oli väga pikk ja detailne vastus, nüüd kaks lisaküsimust, siis lühike vastus äh, voliniku poolt, tahan lõpetada kell pool üheksa, äh, nii et ülejäänud saavad oma vastuse kirjalikult, härra Florence ja siis härra Rodriguez. Mm, volinik, palju tänu selle diplomaatilise vastuse eest. tegelikkuses äh, valmistatakse ette meil siin Cancuni resolutsiooni ja loomulikult lõppkokkuvõtteks kui me tahame jõuda konkreetsele kokkuleppele, siis tuleb öelda, mida me tahame, ütleme kakskümmend protsenti need äh, ja kolmkümmend protsenti, äh, need äh, näitajad on paigas. kas te oskaksite öelda, et kas need näitajad tõesti on paigas ja, ja kas komisjon on nende taga ja nendega nõus? Si la concreción eh... härra Rodriguez, aitäh, president kui vastus oli selline, et eh, meie oleme esirinnas, nii nagu alati, ja, ja kinnitame üle oma endale võetud kohustused ja me oleme nii-öelda pioneeriks, teerajajaks, siis eh, lõppkokkuvõttes on meil seisukoht, eh, ühine seisukoht, räägime ühisel häälel, mis on ju, ju väga hea, aga kas meie üksi ja kas midagi ka saavutatakse? Ehm, paariminutiline vastus volinikuks, jah, kui tingimused on õiged, nii nagu ma ütlesin äh, härra Florence'ile, siis ma usun, et äh, praegusel hetkel on ääretult oluline see, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, tõepoolest mõtleksid tõesti järele selle väga põhjaliku teatise üle, mille me saatsime maikuus, väga head Briti, Saksa ja Prantsuse keskkonnaministrid võtsid väga selgelt sõna juulikuus ja ma loodan, et ka teised ministrid järgivad nende eeskuju. ja ma tugevalt olen see, seisukohal, et küsimusele ei ole ainult mitte rahvusvahelistes läbirääkimistes, vaid küsimus on selles, mis on õige eurooplaste aja jaoks teeme kindlasti tihedat koostööd Belgia eesistujaga ja ka nende jaoks on oluline see, et eh, milline, millise sõnumiga tuleb välja Euroopa Parlament, sest eh, teil on oma kindel mõju ja härra Rodriguez, eh, ma tõesti nõustun teiega, et oluline on rääkida ühel häälel ja see ei tähenda mitte seda, et, et ainult üks hääl on see hääl, oluline on see, et, et, et alati partnerid maailmas kuulaksid seda, Mm, kui nad kuulevad euro-, eurooplasi rääkimas, et siis nad kuuleksid seda ühte ja sama sõnumit, et me räägime tõesti ühtedest seisukohtadest ja, ja see on see, mille kallal me tööd teeme koos Belgia eesistujaga, pannes kokku mandaati. me peame Äh, teadma, millised on meie punased jooned, võib-olla me ei taha, et teised täpselt teama, teavad igas valdkonnas, kus on see meie punane joon. nii et selleks me peame nii-öelda maha istuma ja mõtlema selle üle järele, milline on meie see manööverdamisruum läbirääkimiste käigus. aitäh! Äh palju tänu volinikule, palju tänu, kallid kolleegid! ülejäänud küsimustele saadame vastused kirjalikult, kuna kõiki küsimusi ei olnud aega läbi vaadata. sellega on nüüd see sessioon lõppenud ja enne, kui me kell üheksa jätkame, on kõigil võimalus minna ja võtta kerge õhtusöök, aitäh!